proua Rovana Plum teatas, et ta on nimetatud Rumeenia valitsuse liikmeks seoses sellega öö, äh, toimuvad vastavalt meie kodukorra artikli seitseteist lõikele üks äh, erakorralised valimised. selle amet, tema saadikukoha täitmiseks ma tervitan ja õnnitlen äh, Rumeenia valitsuse liikmeks saanud proua Blummi. Äh, loodetavasti saab kolleeg Svoboda selle rõõmsa teate proua Blummile kohe edastada, nüüd me räägime, räägime